esitatakse teile järgmise osa istungjärgu alguses, kui pretensioone ei esitata, siis tõstetakse kõik need resolutsioonid edasi nendele, kellele need olid suunatud ja kui kolleeg, te soovite veel kodukorda puudutavat äh, siin rääkida, siis laske minugi poolest käia. härra president, ausalt öeldes ma olen väga üll-, üllatunud, kuidas teie täna käitusite, tõesti, tavaliselt te eh, olete kõneaja suhtes tõesti väga äh, täpne, aga teie käitumine täna oli täiesti mõistetamatu, täna on nii tähtsa küsimusega tegemist, miks me nii hilja pärastlõunal räägime seda, see on ka üllatav. ja siis teie lihtsalt võtate meil mikrofoni ära ja siis lühendate arutelu veel kaheksateistkümne minuti võrra. see on täiesti mõistetamatu, ma ei saa sellest aru ja ma, mul on väga kahju, aga ma ei saa aru

me natukene varemini lõpetasime, oli see sellepärast, et eelmises arutelus vaba mikrofoni vooru all keegi sõna ei taha ja ma pidin seda ka lühendama, seda arutelu, sellepärast et muidu oleks meil siin erinevate riikide tasakaal tasakaalust ära läinud ja härra Caputo nüüd protesteerib kindlasti sellepärast, et tema sõna ei saanud, noh, palun öelge teie ka veel, aga siis tõesti lõpetame. aitäh, härra president Te andsite kaheksale inimesele sõna Aldest ja Rahvaparteist, aga sotsiaaldemokraatide esindaja ei saanudki sõna te ei tahtnud, te ütlesite, et ei anna nendele, kes enne sõna ei saanud, mina aga ei olnud saanud sõna, aga härra Kelly sai küll, kuigi tema eelnevalt sai sõna. see on diskrimineerimine ja see ei ole õigustatud. kolleeg Caputo, aitäh selle märkuse eest, ma selgitan teile veel kord, et alguses mitte keegi ei soovinud sõna sotsiaaldemokraatide hulgas, siis aga tulite teie kohe alguses. ma, ma ei andnud härra Džambaskile sõna sellepärast, et tema oli juba sõna saanud. mina olen siin kohal olnud ja ma ei arvestanud nendega, kes juba olid sõna saanud ja ma ei andnud kaheksale inimesele Rahvaparteist sõna, vaid kõigest kolmele. kolmele Rahvaparteist, kahele Aldest kuigi kümme inimest olid juba sõna saanud. ma tõesti üritan seda siin ära jagada õiglaselt ja tõesti ka minu enda fraktsiooni kolleegidel ei ole see ka alati lihtne ja täiskogu istung on sellega lõppenud.